pärast Vioriga äh, Dancila nimetamist Rumeenia äh, peaministriks äh, nimetame siis kahekümne üheksandast jaanuarist kaks tuhat kaheksateist tema koha vakantseks. Rumeenia võimud andsid teada, et proua Gabriela Zuana valiti Euroopa Parlamenti Viorica Dancila asemel kolmekümnendast jaanuarist kaks tuhat kaheksateist. ja ma tahaksin tervitada kolleege ning äh, teha seda äh, siis siin parlamendis, andes talle kõik tema